Bueno, äh, ah, siike... nii, kallid kolleegid. vaatame, kas meil õnnestub siit äh, saalist välja saada need inimesed, kes ei soovi siia jääda oma hääletamist selgitama. kui nad nii väga soovivad vestelda omavahel enne lõunale minekut, siis nad võiksid seda minna tegema väljaspool saali ja meie siin jätkame kohe hääletuste selgitustega, mida on arvukalt. esimesena Daniel Hannan. Silvi Guillaume'i raport varjupaigarände ja integratsiooni äh,